lugupeetud daamid ja härrad, me jätkame oma täiskoguga ja järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on soovitus teisele lugemisele härra Toin Mandersi raport tekstiilinimetused ja tekstiilitoodete märgistamine ning annaksingi kohe alustuseks sõna kolleeg Mandersile voorzitter eh, u begint al heel snel dus eh, dat ben ik niet gewend dat we. suur tänu härra president asi hakkas nii kiiresti pihta et ma ei uskunudki et mulle juba sõna anti tahan kõigepealt tänada kõiki selle suurepärase koostöö eest mis meil oli kõikide variraportööridega koos tahaksin tänada komisjoni ka selle eest kuidas meie oma koostööd korraldasime ning tahaksin tänada ka nõukogu sellepärast et tänu Ungarile kui eesistujamaale võime me nüüd öelda, et meil oli võimalik patiseisust ja tupikseisust välja tulla. mind rõõmustab väga, et meil on lõpuks tegemist määrusega ja mitte direktiiviga, sellepärast et mina leian, et määrused on, määrustega on võimalik siseturgu ka tõsiselt äh, muuta, nii nagu härra Monti seda ka oma uurimuses ütles. me võtame vastu väga palju erinevaid seadusandlikke algatusi erinevatel tasanditel ja ühisturg ei toimi seetõttu. mul on väga hea meel, et selles küsimuses me lähenesime asjale teistmoodi ja et meil oli võimalik päris mitu asja paremaks muuta ettepanek selle küsimuse arutamiseks tuli Tarbijakaitsekomisjonist ja öö, meie poliitikud ähm, tõesti arvasimegi, et meil on vaja raport teha selline, et see on kodanike huvides, sellepärast et komisjoni esialgne algatus tarbijate huvidega ei arvestanud. meil on siin uurimus, mis puudutab allergilisi reaktsioone ja komisjon vähemalt minu teada on andnud märku, et nad on valmis äh, uuringut läbi viima ja kuuendal septembril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal soovib komisjon ka oma uuringu avaldada, selleks et äh, sellest uuringust tulenevad järeldused siis veel ka seadusloomesse sisse kirjutada ja komisjon arvab, et uuringu tulemuste kaudu on võimalik ka nõukogu oma paati saada. me ei tohi ära unustada seda, et meil on ikka ja jälle ja üha rohkem inimesi, kes on allergilised teatud tekstiilisortide suhtes ja toiduainete suhtes ning me tõesti peaksime kontrollima, kas meil on võimalik tarbijaid allergiliste reaktsioonide eest kaitsta. meil on tihti ka näha öö, seda, et tarbijaid äh, petetakse, meil on küll vastavad keelud kahe tuhande viieteist, kahe tuhande viiendast aastast paigas, aga me teame, et päritolumärgistuse puhul on meil liiga vähe seadusalgatus, seadusloomelisi algatusi selleks, et pettusi vältida. meil tuleb tõesti kontrollida, kas meil on võimalik äh, selged kriteeriumid seadusloomesse sisse panna, selleks et äh, tarbijatele ka selgeks teha, et neil on õigus teada saada, kus toode on toodetud, kas siis Saksamaal, Iirimaal või kuskil mujal. nii et äh, me ei tohi unustada, et tekstiilitoodetes umbes üheksakümmend üheksa protsenti toodetakse Hiinast ja kõigest üks protsent Euroopas, sellegipoolest on toodetel kirjas, et need on toodetud Euroopa Liidus. selline asi tuleb keelata me praegusel hetkel sulgeme uksed äh, kaasaegsete tehnoloogiate ees, ma ei räägi siin mitte ainult vanamoelisest tekstiilimärgistusest, vaid meil tuleb kontrollida ka seda, kas meil on võimalik kasutada uut tehnoloogiat selleks, et tarbijatele võimalikult palju informatsiooni anda. millega nõukogu juba praegu nõus on, on see, et pannakse vihje märgistusele ka selle kohta, kas loomseid tooteid on kasutatud äh, Äh, riiete valmistamisel. on väga paljude tarbijate jaoks tähtis teada, kas karusnahast mantel on äh, päris karusnahast või kõigest kunstnahast. kõigepealt tuleks meil siseturu takistused, tõkked äh, ära kaotada ja siis me peaksime ka äh, Ähm, e-kaubandust toetama ja ka siin on meil vaja jällegi standard, standardeid Euroopa Liidu tasandil ja ma loodan, et komisjon tuleb siin välja selge ettepanekuga. ma ei usu, et kaasaegses maailmas on vaja kõike kahekümne kolmes keeles ühele ähm, lipikule kirja panna, tarbijatel pole seda enam vaja. kuid ma arvan, et homne nõukogu äh, selgitus toob endaga kaasa piisava usaldusväärsuse, see tulemus on hea, kuna kõik töötasid selle nimel. suur tänu, kolleeg Manders ja nüüd saab proua Jüri nõukogu nimel sõna, palun. köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt Manders képviselő. suur tänu, härra president äh,, lugupeetud volinik, kallis kolleeg Manders, kallid ülejäänud kolleegid, on väga hea meel mul näha, et teisel lugemisel jõuti kokkuleppele äh, määruse osas, uue määruse osas, mis puudutab tekstiilinimetusi ja tekstiilitoodete märgistamist. kolm institutsiooni tegid tihedalt koostööd ja nüüd me oleme jõudnud äh, tulemusele. lubage mul nüüd kõigepealt äh, Euroopa, äh, kõigepealt Euroopa Parlamenti kiita nõukogu nimel. eriti soovin tänada raportööri härra Toin Mandersit ja ka variraportööre selle väga hea töö eest, mis on ära tehtud tänu nendele oli meil võimalik tulemusele jõuda. tahan ka Hispaania, Rootsi ja Belgia eesistujaid äh, tänada selle pärast, et nemad tegid ettevalmistava töö selle määruse väljatöötamiseks. komisjon on kogu selle protsessi jooksul olnud väga konstruktiivseks partneriks ja kui kõik läheb plaani kohaselt, siis septembris-oktoobris on võimalik nõukogul juba see määrus vastu võtta ja kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast siis ka jõustada. see määrus toob endaga kaasa ühisturu paranemise ja parandab ka konkurentsi nii tähtsas majandussektoris nagu tekstiilitööstus ette on nähtud äh, tingimused uute tekstiilitoodete, tekstiilikiudude väljatöötamiseks. Ähm, innovatsioon ähm, viib tekstiilitööstust edasi. peale selle äh, on võimalik ka tarbijatel kasu lõigata parematest tekstiilitoodetest. me oleme veendunud, et äh, määrus tagab endaga ka parema õiguskindluse ja tarbijate kaitse mis puudutab äh, kontrolliklausleid, siis on võimalik äh, kaasseadusloojatel ka tulevikus veel äh, sekkuda sellesse protsessi, sellepärast et komisjon kavatseb tekstiilimärgistuste kohta ka veel ühe uuringu läbi viia. eriti tähtis on meie jaoks uurida, kuidas märgistatakse päritolu, loomset päritolu, mittetekstiilseid osasid ja ka allergilisi, allergiat tekitavaid aineid. parlament on oma resolutsiooni ettepanekus öelnud, et väga tähtis on ka äh, tekstiilitoodete kontrollitavuse küsimus meil on võimalik selle määrusega uued tekstiilikiud kasutusele võtta. määrus on paika pannud, et äh, toodete lipikutel peab olema väga selgelt välja toodud, mis materjalist toode on toodetud ja tuleb täpselt välja tuua ka loomset päritolu mittetekstiilsed osad tõsiasi, et tegemist on määrusega ja mitte direktiiviga, toob Euroopa Liidus kaasa suurema õiguskindluse selles valdkonnas. veel kord palju õnne ja suur tänu! suur tänu, proua Jüri ja järgmisena saab äh, komisjoni nimel sõna komisjoni asepresident härra Tajani. ma tänan. lugupeetud saadikud ja härra Manders, ma tahan teid kõiki tänada ära tehtud töö eest tahan tänada variraportööre ja komisjoni liikmeid selle eest, et olete kokkuleppele jõudnud, see ei olnud kerge, ma tean, aga tähtis on see, et me oleme selle nüüd saavutanud teisel lugemisel. tänu sellele Euroopa Liidu kodanikud saavad tulu uutest kiududest hoopis kiiremini ning väheneb kaasnevad ka kulutused liikmesriikide tasandil, nii et ma tänan Euroopa Parlamenti selle eest, et nemad andsid oma panuse institutsioonide vahelistele mm, läbirääkimistele ning mõned mm, aspektid omavad poliitilist aspekti, paljud kaitsevad tarbijate huve selles valdkonnas ja ma loodan, et sellel tekstil on taga suur enamus väga tähtis on mm, see päritolu äranäitamine tekstiilitoodetel ning ka määruse laiendamine, tema reguleerimisala laiendamine teatud sektoritele. tähtis oli ka ette näha paindlikkus, et lahendused ellu rakendada. nii et tekst, milles kokku lepiti, on kompromisstekst erinevate muudatuste alusel, mis parlament on teinud komisjoni teksti. nagu proua Jüri juba ütles, on võimalik selle tekstiga nüüd edasi liikuda. kui määrus jõustub, siis tarbijad saavad rohkem informatsiooni kui enne tekstiilitoodete kohta ning samuti nende toodete koostise kohta. veel üks tähtis tulemus äh, uuel määrusel on see, et lihtsustub kogu olukord. üks kõige tähtsamaid aspekte on see, et see uus määrus ei ole lõppetapp. tegemist on alguspunktiga jätkub õigusaktide analüüs selles valdkonnas. uue määruse tekst sisaldab ka läbivaatamisklauslit, mis võimaldab Euroopa Komisjonil vaadata ka muid märgistusvõimalusi tulevikuks ja Euroopa Komisjon teeb selle kohta ettepanekud nendes sektorites, kus on vaja suuremat ühtlustamist. mina Mm, kavandan eh, tegeleda selle läbivaatamisega ja seda väga põhjalikult. me oleme juba võtnud ühendust tarbijatega, mm, et teada saada, millised on nende jaoks tähtsad küsimused ja probleemid. ning see informatsioon, mille me saame, tehtakse ka kättesaadavaks võimalikult peatselt, et me saaksime käsitleda uusi tehnoloogilisi arengusi e, e-kaubandust, erinevaid uusi kiuliike ning väga tähtis on ka jälgitavuse ja jätkusuutlikkuse tagamine. sel kõigil on suur mõju ka tekstiilisektoris ning tuleb ka arvestada seda, et me elame digitaalajastul. nii, meie siin Euroopa Liidus peame oma normid viima kooskõlla uute arengutega ja sellest tõuseb tulu tarbijatele. Need on ainult mõned küsimused, mille kallal me töötame ja see töö on juba alanud võite <clears throat> kindlad olla, et päritolumärgistus on üks peamisi küsimusi meie poolt tehtavas töös. ning läbi vaatab, mis klausel annab meile võimaluse äh, kinnitada, et me tõesti toetame päritolumärgistamist äh, ja seda made in valmistatud äh, temaatikat. tähtis on ju tagada Euroopa ettevõtete nende konkurentsivõime ja aidata Euroopa tarbijaid. nii et me tegeleme selle teemaga väga põhjalikult ning teeme ettepanekud selgeteks normideks, nii et tarbijad saavad informeeritult, teadlikult eh, tooteid osta. Euroopa Komisjon käsitleb ka mm, allergiaid ja keemilisi aineid ja nendevahelist seost see e, analüüs näitab meile, kuidas praegused õigusaktid võimalikult hästi ära kasutada, siin ma pean silmas REACH tekste ja päritolu märgustamisega tarbijad saavad osta tekstiilitooteid, mis on ohutud nende tervisele, nende laste tervisele, sest nad teavad, et need tooted vastavad määruse sätetele ja Euroopa Liit ja tema institutsioonid on need määrused vastu võtnud. ma tänan ka nõukogu äh, selle eest, et ta mõistis, kuivõrd oluline on läbivaatamise klausel ning et äh, nõukogu kohe algusest peale oli valmis tegema koostööd Euroopa Komisjoniga, et see äh, läbivaatamise klausel sisse läheks. nüüd komisjon koostab aruande ja siis teeb ettepaneku aastaks kaks tuhat kolmteist kolmekümnendaks septembriks. nii et tuleb kiiresti tööle asuda ja minu talitused on kohe juba tööga alustanud. suur tänu volinik Dajanile, nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt kolleeg Komi, kaks minutit, palun. ma tänan, volinik, kallid kolleegid lõpuks ometi me oleme jõudnud kokkuleppele selles väga tähtsas küsimuses, me oleme kõvasti kõik vaeva näinud selleks, et leida puutepunkte ja eh, sõlmida kompromisse nende väga erinevate positsioonide vahel, millel komi-, nõukogu ja parlament algul olid nüüd siduvad eeskirjad päritolu märgistamise kohta on väga tähtsad, sest tarbijaid on vaja korralikult kaitsta. ma arvan, et see kompromiss, mille me saavutasime, on suurepärane tulemus. ma olen palunud oma kolleegidel eh, kõvasti võidelda nõukoguga ja mitte juhuslik ei ole see, et ma kasutan sõna võidelda, sest see ei olnud sugugi kerge, aga tulemused on head Äh, päritolumärgistus, made in märgistus ning jälgitavus. tulemused on suurepärased täna, Euroopa tarbijad äh, leiavad turult tekstiilitooted, kus on kirjas, et nad on valmistatud Itaalias või Prantsusmaal, aga enamasti on tegemist toodetega, mis on hoopis mujal valmi-, toodetud. me kaalume ka uusi võimalusi Eh, et tagada parem jälgitavus, eh, näiteks kiibid eh, aitavad ära hoida toodete võltsimise. on oodata nõukogu ja parlamendi ühisavaldust selle kohta, kuivõrd tähtis on päritolu märgistamine ja jälgitavus. ma loodan, et töö sujub ning eh, meid huvitavad väga selle uuringu tulemused, mis komisjon on tellinud. ma tänan Euroopa Komisjoni tehtud töö eest, tänan volinikku selle eest, et ta käivitab protsessi võimalikult kiiresti, sest tekstiilisektor vajab neid samme. meil on vaja õigustada meie kaldanike õiguspäraseid ootusi ning tähtis on neile jagada õiget informatsiooni ostetavate toodete kohta ja sellepärast see määrus on kõigi huvides. suur tänu ja järgmisena kaheks minutiks sõna kolleeg Charles de Mosel, palun. suur tänu, härra president, tänan ka teid, härra volinik ka mina tahaksin teid südamlikult tänada selle suurepärase kompromissi eest. härra raportöör, härra Manderson tegi, tegi väga palju väga head tööd selleks, et seda kompromissi saavutada. me jõudsime väga kaugele, eriti kui me vaatame seda, milline oli komisjoni esimene ettepanek. tegemist oli komisjoni teatisega, mis lähtus ainult ettevõtetest. nüüd me vaatasime Euroopa Parlamendis selle teatise üle ja nüüd meil õnnestus ähm, sellesse ettepanekusse kirjutada sisse ka tarbijate huvid ja see on minu arvates äh, otsustava tähtsusega. meil õnnestus saavutada parem märgistamine, tekstiilitoodete parem märgistamine ja tarbijate huvide kaitsmine. sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni ja minu jaoks oli väga tähtis tagada seda, et äh, tekstiilitooted ei tooks endaga kaasa terviseprobleeme. tekstiilitooted, millega kaubeldakse ühisel turul, siseturul ja sellepärast on mul väga hea meel, et volinik lubas läbi viia uuringu, millega tagatakse see, et meie tekstiilitoodetes ei ole enam ohtlikke aineid, mis võivad tekitada allergiat. selle üle on sotsiaaldemokraatidel väga hea meel peale selle oleme me veel nõus ka sellega, et jälgitavuse küsimus on väga tähtis ja et päritolumärgistus on tarbija jaoks tähtis mina oleksin isiklikult tahtnud, et me oleksime selle kompromissiga veel kaugemale läinud, et me võib-olla oleksime võinud ka rõivaste suurusnumbrid ühtlustada ja et meil oleksid ka selged äh, koodid ja märgid tuleviku märgi, tulevikus tekstiiltoodete märgistamiseks väga tähtis on, et Euroopa Liidus nii ettevõtted kui ka tarbijad on arvestatud öö, selliste määruste väljatöötamisel, ainult niimoodi on meil võimalik tõelist siseturgu saavutada. suur tänu kolleegidele selle suurepärase koostöö eest, tulemus on väga hea, aitäh! suur tänu, kolleeg Schaldemosen ja nüüd poolteist minutit, kolleeg Bussoi, palun! aitäh! president, austatud äh, komisjoni ja, äh, ja nõukogu esindajad, kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust äh, raportöörile töö eest, mida on tehtud selleks, et jõuda kokkuleppele. tervitan kokkuleppele jõudmist nõukoguga teisel lugemisel, võttes aluseks tingimuseks, mis tagab tarbijate parema teavitamise. kokkuleppel on väga palju positiivseid aspekte, kõigepealt Äh, uus äh, menetlus äh, lisa üks osas, mis vähendab halduskulusid ja võimaldab raha paremini ära kasutada näiteks innovatsiooniks. sellest saavad kasu ka tarbijad, kuna see stimuleerib innovatsiooni. ning tarbijad võidavad ka sellest, et tooted on korralikult märgistatud märgistamise arutelud äh, toimusid äh, pikemalt, kui komisjon algselt ette näha, nägi, aga ähm, sellest võidavad lõppkokkuvõttes äh, vaid tarbijad. Ähm, nõuded märgistuse osas, eriti toodete päritolu osas on ääretult oluline. loomulikult me peame tööd jätkama, hõlmama ka suurused ja nii edasi ning lõpetuseks, eh, eh, mis puudutab loomset eh, päritolu mittetekstiili materjale, siis see on tõeliseks edasiminekuks antud eelnõus. loodetavasti aitab meie määrus kaasa sellele, et välja kujundada lõplikult meie ühisturg. suur tänu, kolleeg Puusoi ja nüüd kaheks minutiks sõna kolleeg Piilanil, palun. palju tänu, president määruse lihtsustamine, mis puudutab tekstiilitoodete märgistamist, on loodud eesmärgiga äh, töötada välja uusi äh, tekstiilikiudusid ja need turule tuua. ettepanek, äh, mille üle toimub homme hääletus, erineb märkimisväärselt sellest, millega tuli välja komisjon, kus oli põhiliselt välja toodud tehnilised aspektid põhieesmärgiks on kiirendada ja tõhustada uute tekstiilikiudude registreerimise protsessi selleks, et toetada arenguid Euroopa tekstiilitööstuses, samas tagades seda, et uued kiudetooted jõuaksid kiiresti tarbijateni eelnõu toob kaasa menetluse märkimisväärse lihtsustuse, parlament on äh, teinud ettepanekuid selleks, et tõhustada päritolumärgistuse reegleid, äh, mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud kompromissile, siiski lubage märkida, et meie fraktsioon äh, oleks toetanud komisjoni algset ettepanekut, mis oleks toonud kiiret kasu nii turgudele kui tarbijatele. Euroopa Komisjon saab ülesandeks äh, põhjalikult äh, analüüsida tekstiilitoodete äh, märgistamise süsteemi, mis tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu ning saab ülesandeks teha ka uue ettepaneku märgistamise osas. kompromiss, mis on saavutatud, tagab selle, et tarbijatele antakse piisavalt informatsiooni eh, loomset päritolu mittetekstiilsete osade kohta. kui me pakume tarbijale head ja põhjalikku teavet ning kui me jätkame tööd selles suunas, et ühtlustada ka eh, suurused, siis me peame olema pragmaatilised ja peame silmas pidama tarbijate huvisid ja tööstuse võimalusi suur tänu, kolleeg Piilan ja nüüd proua Svensson, kaks minutit, palun eh,. herr talman. Eh, konsumentmakt. palju tänu, president alati me räägime eh, seda, et eh, tarbijate võim on väga oluline, aga kui me seda tõsiselt mõtleme, siis me peame andma ka tarbijatele võimaluse oma võimu kasutada, me peame tagama selle, et neil oleks piisavalt teavet toodete kohta, et nad saaksid langetada teadlikku informeeritud otsuste ja seetõttu ma tahaksin erilise tänu edasi anda raportöörile, härra Mandersile, selle eest, et ta jäi enda juurde ja jäi kindlaks, äh, kaitstes tarbijate huvisid. tahaksin tänada ka variraportööre, kes näitasid üles tohutut äh, pühendumus selleks, et tarbijate volitusi ja võimu tugevdada. tahaksin oma fraktsiooni nimel tänada äh, nende edusammude eest, mis on seotud päritolumärgistusega meil ei õnnestunud äh, kõiki ideid äh, kompromissi sisse viia, aga igal juhul tahaksin väljendada äh, oma, kõigele vaatamata oma toetust lõppkompromissile. mis puudutab kitsaskohti kemikaalide osas, mida kasutatakse tekstiilitoodete tootmisel, selles küsimuses komisjon on meile lubanud, et ta tellib antud teema kohta uuringu ja ma tahaksin veel kord rõhutada seda, kuivõrd tähtis on äh, selle uuringu tulemused kätte saada, et me tõesti äh, paneksime rahvatervishoiu ja, ja allergia vastu võitlemise ähm, oma tähtsate küsimuste esiritta. meil on vaja leida need seosed kemikaalide ja allergiate vastu ja astuda samme juhul, kui sellised äh, seosed leitakse ning äh, veel kord tahaksin tänada kõiki neid, kes andsid oma panuse selleks, et me saaksime nüüd äh, tarbijate volitusi ja õigusi suurendada. suur tänu, kolleeg Svensson ja nüüd üks minut proua Rossile, palun. ma tänan eesmärgiks on asendada aegunud õigusaktid uuega. tegemist on turul Euroopa Liidus müüdavate tekstiilitoodetega ja ainetega, mida nad sisaldavad. meil on määrus, mis osaliselt katab päritolumärgistust ja vajadust anda informatsiooni toodete koostise kohta, aga nõukogu äh, ei, ei lähtunud samast loogikast, mis Euroopa Parlament, kui asi puudutas jälgitavust ja päritolumärgistust. nüüd teisel lugemisel IMCO komisjonis võeti vastu tekst, mis minu arvates ei lähe piisavalt kaugele just päritolu märgistamise vallas. ja me oleme selle vastu, et ei anda piisavalt palju informatsiooni tarbijale suur tänu, kolleeg Roosi, kolleeg äh, Kolmanit ei ole siin. sellepärast saab järgmisena sõna kolleeg Kantšen, kaks minutit, palun. <clears throat> ma tänan. volinik, minister kui see uus määrus tekstiilitoodete märgistamise kohta, mida me hakkame hääletama täiskogul homme, jõustub, siis Euroopa Euroopa saavutab eesmärgi, mis tal on olnud silme ees aastaid. tegemist on esimese sammuga äh, terve õigusaktide paketi suunal, mille eesmärgiks on kaitsta tarbijaid äh, normidega ka päritolu märgistamise vallas ning ette on nähtud ka uued äh, reeglid jälgitavuse tagamiseks. Euroopa Komisjon peab tegema uue Eh, õigusloomelise ettepaneku, eh, mis hõlmab paremat märgistamist tulevikus ja jagab suuremat informatsiooni selle kohta, kust need tooted pärinevad, kui nad kolmandatest riikidest Euroopa Liitu müügiks tulevad. sellega me kaitseme tarbijaid eh, eksitava müügitavade vastu ning võltskauba vastu. ma arvan, et nii on tarbijatel kindlasti Eh, lihtsam ostusid teha ning kasu saada ka uutest toodetest ning kasu tõuseb sellest ka Euroopa tootjatele ning lõppkokkuvõttes tagatakse ka neile eh, teatud kindlustunne globaliseerunud turul. ma loodan, et tulevikus kakskümmend seitse liikmesriiki võtavad vastu eh, ka rangemad norgid jälgitavuse kohta, millega kaitstakse tarbijaid paremini kehtestatakse made in normid. meil on vaja märgistada tekstiilitooted eh, ja mitte ainult tekstiilitooted, vaid tähtis on ka muudes sektorites tooted märgistada. samas on tähtis hea seista selle eest, et made in õigusaktid, mis võeti vastu oktoobrikuus Strasbourgis, leiavad heakskiidu ja vastuvõtu ka nõukogus komisjon rääkis siin kolmekümnendast septembrist kaks tuhat kolmteist, aga see on liiga kaugel, meil on vaja kohe tegutsema asutada, asuda. suur tänu, kolleeg Kantšen ja nüüd kolleeg Irgojan Perez, üks minut, palun. ma tänan. ma alustaksin sellega, et kiidan kõiki neid, kes eh, saavutasid selle kokkuleppe tegemist on kokkuleppega, mis tõesti kajastab Euroopa kodanike igapäevaelu ja reaalsust. ma tahaksin ühendada konstruktiivsust ja teen järgmised märkused. kõigepealt ma juhin tähelepanu sellele, kuivõrd tähtis on anda täpset asjakohast informatsiooni, sellist, mis on selgesti mõistetav tarbijale. et tarbijad tahavad teada, millest tekstiilitooted koosnevad, ei ole vaja luua ammendavat nimekirja eh, koostisosadest või informatsioonist eh, toote kohta, kui see ei ole hõlpsasti loetav ja arusaadav. tähtis on, et me looksime üle-euroopalise süsteemi, mm, mille kohaselt märgistada tooteid ning tähtis on ka mõelda märgi suuruse eh, kohta nii et meil on vaja ka mõõtudega rohkem tegeleda, toodete mõõtudega. suur tänu, kolleeg Perez ja nüüd kolleeg Schmidt, üks minut, palun. Eh, ma tänan ja suur tänu härra Mandersile. <laughs> mul on väga hea meel selle üle, et ka tervishoiu aspekt on nüüd siia sisse võetud me teame, et märgistamine on tarbija jaoks väga tähtis ja me teame ka, et tarbija valikud on väga tähtsad, et tarbijad saaksid teadlikke valikuid teha, selleks on neil vaja head informatsiooni, mis on hästi arusaadav ja usaldusväärne. täna meil ju on müügil tekstiilitooted, mille komponendid pärinevad kõikjalt maailmast ja väga tähtis on ära näidata eh, toote päritolu seetõttu küsimus on nüüd selles, et mida märgistada, kuidas, eh, kuidas öelda, mis riigist mis pärineb. globaalses maailmas päritolu märgistamine on üks viis, kuidas paremini informeerida tarbijaid, aga see võib olla ka eh, selline eh, protektsionismi vari. meil on tegemist vaba kaubandusega ja piirid on kadunud, nii et see kõik on väga tähtis. suur tänu, kolleeg Schmidt ja nüüd kolleeg Rosbach, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. tekstiili rõivad, mida me oleme, mida me kanname, on tihti kolm tiiru maailmale peale teinud, enne kui nad meieni jõuavad. see määrus on väga tehniline ja põhjalik, tegemist on väga raske üritusega leida tasakaalu toote märgistuse, jälgitavuse, konkurentsivõime ja muude aspektide vahel. tarbijatel on õigus teada saada, Äh, millest on tooted toodetud, kust on tooraine pärit ja nii edasi. kuid kas te näete siin tasakaalu äh, siin mingi väikese märgistuse vahel, et seda toodet ei või äh, pesta ja selle vahel, et selle toote on toonud, tootnud mitmeid põlvkondi vana ettevõte. see määrus läheb äh, õiges suunas, kuid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kavatseb komisjon äh, uuringu teha ja nüüd tuleks tõesti küsida, kuidas on võimalik tarbijatel enne seda saada informatsiooni selle kohta, kus toode on toodetud ja kuidas on võimalik tekstiilitoodete jälgitavus täielikult tagada. mina loodan, et meil on võimalik mõistlik äh, seadusandlik projekt välja töötada. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani on veel palju aega ja mul on väga hea meel, et volinik äh, on äh, meile juba lubanud, et seadus täieliku informatsiooni andmise kohta tarbijale üritatakse varem välja töötada töötada. suur tänu, kolleeg Rosbach ja nüüd kolleeg Hene, üks minut, palun. suur tänu, härra president kahe tuhande viiendal aastal tekstiilikvoodid kaotati ära, see tõi endaga koos, kaasa väga palju dumpingut ja väga rasked tagajärjed ka keskkonnale ning tarbijate tervisele. sellepärast on meil vaja meetmeid selleks, et tööhõive tekstiilitööstuses parandada, selleks, et tekstiilitööstuses hõivatutele ka paremaid tingimusi tagada ja tarbijatele paremat informatsiooni anda ning neid selle kaudu kaitsta tuleb toodetele panna informatsioon ohtlike ainete kohta. meil on vaja ka meetmeid tarbijate kaitsmise, tarbijate kaitse tagamiseks. meil tuleb võidelda ka võltsitud kaupade vastu. võltsitud kauba vastu tuleb võidelda nii Euroopa Liidu välispiiridel kui ka siseturul. tegemist on poliitilise tahte küsimusega. tuleb tunnistada, et äh, meil on rohkem vaja meetmeid, äh, sest praegusel hetkel antakse raha rohkem Tuneesiast tulevate põgenike vastu võitlemiseks kui oma tarbijate kaitsmiseks ja selline olukord peab muutuma. suur tänu, kolleeg Hene ja nüüd üks minut äh, sõna kolleeg Salvinil, palun. palju tänu mina tahaksin äh, tänada volinik Dianit jõupingutuste eest, mida ta on teinud Ehm, siiski meie seisukohalt vaadates me ei saa olla olukorraga rahul, tundub, et meid on äh, täiesti paljaks röövitud. Ehm, ma kuulsin, et äh, meie vas-, vasakpoolsed kolleegid on äh, rahul eelnõuga, aga mina ütlen, et me ju ei tea, kust need tooted tulevad ehm, ma tahaksin teada, mida need tuhanded äh, tootjad arvavad äh, tekstist, äh, kes on masu üle elanud. tekst on saanud suure toetuse, aga minu arvates asi on läinud pigem hullemaks ainult paaril liikmesriigil on selline seadusandlus, mille alusel tuleb eh, täpselt eh, märgistada tooted, et me teaksime, mida me kanname. nii et see kõik näitab, kui kaugel on Euroopa Liit sellest, et tarbijate vajadustele vastata. suur tänu, kolleeg Salvini, nüüd kolleeg Segedi, palun. suur tänu, härra president. kallid kolleegid, lugupeetud nõukogu esindaja lubage mul siin saalis tõstada kaks tähtsat küsimust tekstiilitööstuse valdkonnas. esiteks, kas on väga tähtis tootele, toote sildile ka kirja panna, mis riigist on see toote pärit? ja teiseks, jah, ja kas peaks olema kirjas ka see, millisest materjalist toode on toodetud? mõlema küsimuse puhul on muidugi hea, kui meil on ühised reeglid. mis puudutab esimest küsimust, ehk siis päritolumaad, siis seejuures tuleb meil lähtuda sellest, et meil on praegu Euroopa Liidus kriis ja väga paljud valdkonnad, nagu näiteks tekstiilitööstus, on tootmise viinud Euroopa Liidust välja, eh, põhiliselt eh, Aasia riikidesse, selleks et eh, kriisist välja tulla ja vee peale jääda. meil tuleb nüüd Euroopa Liidus leida teid kriisist väljumiseks, see puudutab nii tekstiilitööstust, masinaehitust, turismivaldkonda, põllumajandussektorit Euroopa Liidu tootjate positsioon ei ole hea, sellepärast et äh, dumpinguhindadega tooted äh, Kaug-Idast jõuavad meie turule ja teevad äh, Euroopa tootjatel konkurentsis püsima jäämise peaaegu võimatuks võib-olla tuleks panna sildile ka kirja, millises Euroopa Liidu liikmesriigis toode on toodetud, et inimesed Bulgaarias või Ungaris näeksid, et äh, näiteks toode on toodetud nende oma riigis, et nad saavad niimoodi oma riigi majandust toetada. see on võib-olla väga tähtis ja meil tuleb kasutada ka laboriuuringuid selleks, et materjalide päritolu paika panna. suur tänu, järgmise kolleeg Roitova, palun. suur tänu kallid kolleegid. umbes aasta tagasi suur enamus hääletas siin tekstiilitööstuse turu tuleviku üle. ma hindan väga, mida Tony Manders on teinud. viimasel hetkel üritasid nad välja töötada kompromissi teisel lugemisel nõukoguga et oleks võimalik uusi kiud, kiudusid uutesse toodetesse sisse viia ja ka tooteohutust tagada. kuid väga halb on vaadata, et määrus, et nõukogu ikka veel takistab just päritolumärgistuse sisseviimist nõukogu ei lase tarbijatel teada saada, kus suurem osa tootest on toodetud, see ei ole ju saladus meil tuleb Euroopa märkide kvaliteedi eest võidelda ja eurooplased on ju uhked oma toodete üle, mis on toodetud hoolimata kriisist. kui sellist infot antaks, oleks võimalik tarbijatel ka vältida ohtlikke tooteid, neid on väga palju veel turul, meil on niimoodi võimalik ka protektsionismi vastu võidelda. Äh, komisjon on lubanud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembriks äh, läbi viia uuringu ja see uuring ei peaks keskenduma mitte ainult päritolule, vaid ka tootmise harmoniseerimise, äh, toodetud materjalide, allergeenide, kõige muu kohta nõukogu soovib tekst, tekstiili vahendajate huvisid kaitse, mitte ka tootjate ja tarbijate huvisid ja kes teab, kas nõukogu üldse kavatsebki oma seisukohta muuta. nii et meist sõltub, et kas inimesed mitte ainult Brüsselis, vaid ka meie koduriikides valitsustest teevad midagi ära. tahan tänada nii raportööri kui ka komisjoni saavutatud tulemuse eest. suur tänu, kolleeg Roitova ja nüüd kolleeg Susta, palun üks minut. E- palju tänu. see määruse ettepanek väärib toetust, kuna see koondab erinevad õigusaktid erinevates liikmesriikides ühe katuse alla kõik see, mida komisjon rääkis eh, VKE-dest ja konkurentsivõimest, eh, väärib toetust. Ehm, see määrus eh, kaudselt stimuleerub innovatsiooni ja ka läbipaistvust seetõttu leian, et kompromiss on hea ja väga hea on ka, et meil on sisse viidud läbivaatamisklausel, mis võimaldab veel täiendava uuringu läbi viia äh, ja uusi ettepanekuid e, teha, millest võib e, saada e, pretsedent selle kohta, kuidas parlamendi ja nõukogu vahel olevast ummikseisust üle saada päritolumärgistuse küsimuses möödunud aasta oktoobris. nüüd on aeg kätte jõudnud, et nõukogu hakkaks arvestama parlamendi demokraatliku tahtega, eh, mis väljendus oktoobrikuisel hääletusel. suur tänu, kolleeg Susta, nüüd üks minut ja kolleeg Morganti, palun. ma teen viimase. aitäh, president. ühelt poolt eh, see raport eh, annab meile terve rea kasulikke sätteid ja võimaldab teatud määral harmoneerimist. siiski me leiame, et tekstis oleks pidanud olema viide ka päritolumärgistusele, tekstiilitööstuse jaoks oleks olnud see ääretult tähtis ja oleks pakkunud kaitset Euroopa Liidu tarbijatele meie põhilised konkurendid Jaapan, USA ja Hiina nõuavad päritolumärgistust juba, juba pikka aega. me ei tea, miks äh, Euroopa leiab, et äh, seda ei oleks, äh, seda ei ole vaja. kui meil oleks päritolumärgistus, see, siis see aitaks võidelda ka võltstoodete vastu. möödunud nädalal üle seitsmekümne kolme tuhande võlts toote konfiskeeriti eh, meie riigis. enamus nendest olid eh, tekstiilitooted ja, ja paljud neist olid pärit Kaug-Idast. Eh, meie tekstiilitööstus on surutud põlvili päritolumärgistuse puudumine on järjekordne nael nende kirstu. Frau Komi, Sie hatten eine proua Komi, te soovisite sinise kaardi küsimuse kolleeg Morgantile esitada, oli nii? jah, just nii, suur tänu. mina tahaksin kolleegilt Liiga Nordist küsida, mida tema partei kolmepoolsete läbirääkimiste ajal tegi, sest äh, Rahvapartei nõudis ju aktiivset äh, panust aga mulle jäi mulje, et teie ainult räägite, tegite suuri sõnu, aga ei tege-, teinud mitte midagi. kas soovite sellele küsimusele vastata, härra Morganti? jah, esimesel lugemisel oli meil teistsugune tekst, kus oli ka päritolumärgistus sees ja ma ei saa aru, miks nõukogu ja komisjon otsustasid mitte sellest tekstist lähtuda seetõttu meie seda raportit ei toeta, sellepärast et siin ei märgita päritolumärgistust. suur tänu, kolleeg Morgandi ja nüüd kolleeg Kardiini, palun kaks minutit. jah, suur tänu, härra president, kallid kolleegid, härra volinik. ma arvan, et väga paljud meist on hinnanud seda raportit äh, ja me võib-olla kõik tahtsime eh, midagi paremat saada, natukene paremat kompromissi. jah, päritolumärgistuse äh, kohustuslik süsteem oleks aidanud meil võidelda võltsitud kauba vastu ja nii edasi. ja mina tervitan seda nõuet äh, loomset päritolu mittetekstiilsete osade märgistamise kohta. seemoodi on meil võimalik tegeleda äh, võltskauba vastu, mis satub meie turule. Äh, eriti, kui on kasutatud kassi ja koera nahka mul oleks meeldinud, kui see kompromiss oleks läinud äh, kaugemale, et oleks tõesti ka päritolu paika pandud, eriti selles osas, mis puudutab kolmandaid riike, kus me teame, et tarbijakaitsereeglid ei ole päris sellised nagu meil Euroopa Liidus. ja me teame, et ka töötajate tingimused ja töötajate kaitse pole tagatud sellisel viisil nagu Euroopa Liidul sest äh, niimoodi oleks võimalik Euroopa tarbijaid paremini kaitsta. aga me panime pead kokku ja see kompromiss on päris korralik. nagu kolleeg Komi ütles, tegemist oli suure lahinguga ja ma arvan, et me tegime suure sammu edasi. volinik äh, mainis, et läbirääkimiste protsess huvipooltel on väga tähtis äh, teksti väljatöötamisel aga väga tähtis on ka, et tarbijatele öeldakse, kust tooted pärit on, see on iseenesestmõistetav ja seepärast ma arvan, et meil tuleb veel üks samm edasi teha. suur tänu, kolleeg Kardiin ja nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde ja sõna saab äh, esimene kolleeg. suur tänu, ütleb proua Kalbelts kui seda raportit koostati, siis arvestati tarbijate huvidega. väga tähtis on, et märgistus oleks selge ja mõistetav. Need on need meetmed, millega on võimalik tõesti Euroopa tarbijatele lisandväärtust tuua ja millest tarbijad näevad Euroopa Liidu lisandväärtust. praegune olukord äh, toob endaga kaasa konkurentsi puudujääk Euroopa Liidu toodajatele raportööril on õigus, meil ei ole piisavalt tõendeid ohtlike, võimalike ohtlike ainete kohta. võib-olla pole tal õigus, nii et seda küsimust tuleks veel põhjalikumalt uurida. peale selle tuleks meil veel ka hinnata, kas on äh, side keemiliste sünteetiliste ainete vahel tekstiilitoodetes ja allergiliste reaktsioonide vahel. see tähendab, et tulevikus tuleb meil palju rohkem pöörata tähelepanu tekstiilitoodete kvaliteedile ja ka jälgitavus mängib väga tähtsat rolli. suur tänu, kolleeg Kalbelt, sellega on ka vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saab veel kolleeg Prendekast sõna Ah. Äh, kallis kolleeg, kas panete äkki mikrofoni ka sisse? jah, see on nüüd sees. E right and... Euroopa Liidu tarbijatel on õigus teada, kust on pärit need riided, mida nad kannavad ja selle määrusega on võimalik äh, nüüd inimestel teada ka saada, kas loomset päritolu või mittetekstiilseid osasid on kasutatud kasutatakse erinevaid äh, tooteosasid nagu erinevad kaunistused, siis on väga tähtis teada, kas need on ka ohutud. Euroopa Liidu määrus on selle paika pannud juba jalatsite osas ja nüüd on väga tähtis, et sama informatsiooni antakse tarbijatele ka siis, kui nad ostavad riideid. väga tähtis on tarbijatel teada, et riided tõesti ei kahjusta nende tervist ja milliseid kemikaale on kasutatud riidet, riiete tootmisel ja kas need võivad nende tervist ka ohutada. peale selle tuleb lähtuda ka teaduslikest andmetest äh, ohtlike ainete kohta, selle kohta, kas nad võivad ka tervist ohustada peale selle tuleb ka läbi, äh, läbi vaadata veel kord päritolumärgistuse küsimus. suur tänu, kolleeg Prendergast ja nüüd saab volinik Tajani sõna komisjoni nimel. Questo... ma tänan. mulle näib, et tegemist ei ole tehnilise aruteluga, vaid pigem poliitilise aruteluga äh, me räägime nendest valikutest, mida peavad tegema Euroopa Liidu institutsioonid reaalmajanduses ja seda siis parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon. mina volinikuna Euroopa Komisjonist kavandan toetada VKE-sid, seda sektorit meie tegevuspoliitikate kaudu ning me toetame tarbijaid äh, sellega, et me toodame kõrgekvaliteedilisi tooteid. meie konkurentsivõime ju äh, sõltub toodete kvaliteedist, aga samas on vaja mõelda ka tootmisel tarbijate kaitse peale, nende tervise kaitse peale. selle mõttevahetuse lõpus tahaksin öelda, äh, et see teema päritolu märgistamine on mul väga südamel ja ma kavatsen sellega edasi tegeleda. ajakava on praegu seatud aasta kaks tuhat kolmteist, aga nagu ma ütlesin oma esialgses märkuses, meie tahame hoopis kiiremini siiski tegutseda ja kuulanud ära teie kommentaarid, ma annan oma talitustele korralduse selle teemaga võimalikult kiiresti edasi liikuda sest Euroopa Komisjon väga toetab päritolu märgistamist nii tekstiilitoodete vallas, aga ka Euroopa Liitu kolmandatest riikidest imporditud kaupade puhul. jah, meil oli täna pärastlõunal, täna õhtul siin väga kasulik mõttevahetus. proua Jüri ütles ka väga selgelt nõukogu nimel, et nõukogu peab väga tähtsaks läbivaatamise klauslit ning et nõukogu äh, tahab jõuda kokkuleppele, mis vaatab tulevikku, kokkuleppele komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga selleks, et leevendada tarbijate kõhklusi ja kartusi. jälgitavus on ka eh, konkurentsi võime küsimus VKE-de jaoks ja ma olen seda kogu aeg silmas pidanud, kui ma alustasin oma tööd volinikuna Euroopa Komisjonis. VKE-de konkurentsivõime on mul südamel, ma kaitsen seda ja ma kaitsen ka Euroopa tarbijate tervist eh, eh, nende konkurentsivõimeliste toodetega, mida me toodame Euroopa Liidus ja mida me saadame maailmaturule. tähtis on meie toodete maine ja kvaliteet tagab selle kõrge maine, mis meie toodetel on ma olen rahul selle kokkuleppega, mis on saavutatud nõukogu ja parlamendi vahel. me kavatseme nüüd algatust üles näidata jälle ja taaskäivitada kogu selle teema võimalikult peatselt. eesmärgiga tagada VKE-de konkurentsivõime ja meie toodete ohutus ja turvalisus. ma olen innovatsiooni poolt tekstiilitööstuses, sest see on üks viis, kuidas edendada meie toodete konkurentsivõimet, aga me peame minema kaugemale tekstiilisektorist, me peame eh, mõtlema teadusuuringute mm, tulemuste kasutamise peale tekstiilisektoris ja teisteski valdkondades ning me peame mõtlema laiemalt meie tööstuse konkurentsivõime peale. loomulikult meil on vaja kaitsta eh, oma äriühinguid, meie töö, tootmist ja tööstust, meil on vaja tagada kasv eh, turgudel ja siseturg on Euroopa Liidu peatähtis osa, aga kui me sotsiaalpoliitikat ignoreerime, siis kõik meie tegemised on mõttetud. suur tänu, volinik Tajani, nüüd saab veel kord sõna nõukogu esindaja proua Jüri uh.. suur tänu, härra president. ma tahaksin lühidalt äh, vastata nendele kommentaaridele, mida tehti päritolumärgistuse kohta, see oli selle arutelu kõige huvitavam osa. mitte ainult läbirääkimiste jooksul parlamendiga, vaid ka nõukogus me arutasime seda küsimust väga pikalt. kaubanduspoliitika valdkonnas ei ole me veel lõpetanud horisontaalse ettepaneku osas läbirääkimisi ei tahtnud me luua pretsedenti. me ei tahtnud äh, liiga vara midagi esitada. me üritasime kontrollida kõiki võimalusi, mis meil on päritolumärgistuse sisseviimise osas juba praegu on tootjatel võimalus vabatahtlikult kirja panda, kust toode on pärit. kui me peaksime teatud äh, kriteeriumitest kinni äh, selles märgistamise küsimuses, siis see võib endaga kaasa tuua konkurentsimoonutusi. ma olen veendunud, et komisjoni uuring võimalike mõjude kohta sellise süsteemi sisseviimisel võib tõesti probleeme tekitada. me kavatseme komisjoniga koostööd teha selleks, et lahendust leida selle tähtsa valdkonna jaoks sellepärast otsustasime me kõigepealt äh, sisse viia läbivaatamisklausli selleks, et jätta alles võimalus teksti veel kord üles vaadata, üle vaadata. meil on väga hea meel, et äh, proua Koomi, kes on selle küsimuse eest võitleja olnud, ütles, et tegemist on hea lahendusega mida on võimalik äh, ka tulevikus kasutada ja mis võiks meie tulevase töö aluseks olla. nii et soovin veel kord tänada teid selle väga kasuliku arutelu eest, on väga hea, et meil on nüüd olemas ka tegevuskava tuleviku jaoks ja nagu mõned kolleegid juba mainisid, on väga tähtis ka võidelda pettuste vastu ja on väga tähtis hoolitseda selle eest, et tarbijad võivad tekstiilitooteid ja tekstiilisektorit usaldada. tänan veel kord raportööri, variraportööre ja kõiki saadikuid siseturukomisjonis, suur tänu suurepärase koostöö eest, ma olen veendunud, et see tulemus toob endaga kaasa parema Euroopa Liidu suur tänu, proua Jüri ja nüüd veel kord lõpetuseks sõna raportöör Mandersile, palun. suur tänu, härra president ja otse loomulikult äh, võitleme meie vaba kaubanduse eest ja protektsionismi vastu. selle ettepaneku eesmärgiks ei olnud mitte kunagi protektsionismi tagaukse kaudu sisse viia. me lihtsalt tahtsime, et tarbijat informeeritakse põhjalikult ja seda ka kaasaegsete meetoditega. jah, me kuulsime siin, et oldi pet-, olete pettunud selles, et esimesel lugemisel juba see ettepanek läbi ei läinud. me ju teame väga hästi, et see, mida meie soovime, ei pruugi meeldida komisjonile ja nõukogule, sellepärast ma leian, et me valisime õige tee. ma nägin, kui võimsalt härra Tajani võitles meie kompromissi eest ja ma tõesti loodan, äh, minister Jüri, et teil on nüüd võimal-, et teil õnnestub nüüd ka nõukogu veenda, eriti pärast äh, uuringu tulemuste avaldamist, ehk et meil tõesti tuleb midagi selles valdkonnas ära teha. kui kõik see toimub, siis härra president, on meil võimalik välja töötada õigusloomet, mis on äh, hea nii meie tööstuse kui ka tarbijate jaoks, sest niimoodi on meil võimalik Euroopa ühisturgu üleval hoida. suur tänu koostöö eest, suur tänu toetuse eest, härra Tajani, ja ma loodan, et varsti on meil võimalik esitada juba ka uuringu tulemus ja ma loodan, et äh, nõukogul õnne, nõukogu esindajal tõesti õnnestub ka nõukogu veenda, et me oleme õigel teel. mina, härra president, usun, et tulevik näitab, et praegu valitud tee on äh, tulevikus eeskujuks teistele tööstussektoritele. tegemist on äh, ennast ära tasunud äh, katsega. me ei loonud õigusloomet mitte lähtudes emotsioonidest, vaid me lähtusime teaduslikest tulemustest, äh, me saime panuse kõikidelt äh, osapooltelt ja ma olen veendunud, et tegemist on ettepanekuga, millega on nõus kõik osapooled ja mis kujutab Euroopa jaoks suurt lisandväärtust. suur tänu, kolleeg Manders, arutelu selle küsimuse osas on nüüd lõppenud ja hääletus toimub homme kaksteist kolmkümmend tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mille jaoks on suuliselt vastatavad küsimused ja need puudutavad Euroopa Liidu panga